ma peaksin teile teatama, et äh, härra Rosario Croceta, kes on endine Euroopa Parlamendi liige, on presidendile andnud äh, avalduse kaitsmaks äh, tema parlamentaarset immuniteeti seoses Palermo kohtu uurimisega ning vastavalt kodukorrale antakse edasi see palve Euroopa asjade eh, komisjonile, mis on siis pädev asutus.